daamid ja härrad, läheme hääletuse juurde. ja hääletame kõigepealt seitset ühisresolutsiooni olukorra kohta Kuubas. kõigepealt siis äh, ühisresolutsioon. kas keegi soovib sõna? härra Komes, palun. härra president, palun ootame veel mõne hetke, sellepärast et äh, paljud äh, kolleegid on äh, lifti kinni jäänud ja muide, see ainus nädal, kui me Strasbourgis oleme, otsustati korraldada siin lifti remonti, seega nüüd tuleb natuke oodata. jah, härra Goebbels, ma arvan, et et me ei saa enam oodata äh, kell on juba viis minutit kaksteist läbi, nii et, et ma arvan, et me saame hakata siiski hääletama. niisiis muudatusettepanek kaks äh, kuue fraktsioonilt ja panen selle hääletusele, nimeline hääletus hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, daamid ja härrad, hääletus on siis lõppenud hästi-hästi ikka avatud veel, kui tahate. niisiis, hääletus on endiselt avatud. nüüd on hääletus lõppenud muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatus kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. nüüd äh, lõige kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. ja nüüd muudatus üks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud muudatusettepanek on tagasi lükatud ja nüüd panen hääletusele ühisresolutsiooni nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud ja suure häälteenamusega vastu võetud. niisiis, ühisresolutsioon on vastu võetud ja kõik teised resolutsioonid langevad ära, niisiis ma tahaksin tänada neid, kes tegid selle ühisresolutsiooni kallal tööd. järgmine asi, mida me hääletame, on kaks resolutsiooni eelnõud, mis puudutavad vähese süsinikdoksiidi heitega tehnoloogiate arendamist, niisiis hääletame kolme fraktsiooni ühisresolutsiooni, muudatus neliteist, hääletus on alanud, ei, vabandust, see on, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. muudatus tagasi lükatud ja nüüd muudatus üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd muudatus neli ja, vabandust, kümme ja hääletus on alanud. muudatus neli, jah, muudatus neli, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see muudatusettepanek on vastu võetud. nüüd äh, lõige neliteist Äh, osade kaupa hääletus, kes on poolt, vastu, era-, vastu võetud. Äh, lõige kuusteist, muudatus kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud nüüd läheb hääletusele muudatusettepanek üksteist kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd läheb hääletusele muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime niisiis, hääletus on alanud, muudatusettepanek üheksateist. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see muudatusettepanek on vastu võetud. nüüd hääletame muudatust kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nimeline hääletus muudatusettepaneku kaheksateist osas hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? muudatusettepanek äh, on tagasi lükatud. nüüd muudatus kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üks, kes on poolt vastu, erapooletud, meil on seda vaja kontrollida, on alanud, muudatusettepanek üks. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see muudatusettepanek on vastu võetud, kolmsada kaksteist poolthäält. muudatus kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. nüüd muudatus kolmteist, kes on poolt? palun tõstke kätt, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud muudatus kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. muudatusettepanek kolm on vastu võetud. ja nüüd ma panen hääletusele siis kogu resolutsiooni eelnõu nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud niisiis suure häälte enamusega on see resolutsioon vastu võetud, niisiis teine resolutsioon langeb ära, jällegi õnnitlus ühisresolutsiooni ettevalmistajatele ja nüüd läheme hääletusega edasi. kas keegi soovis sõna, ei soovinud, hästi. järgmine päevakorrapunkt on äh, viis resolutsiooni eelnõud Madeira olukorra kohta ja tormi Xünfia tagajärgede kohta Euroopas. ja me käsitleme nüüd kõigepealt siis viie fraktsiooni ühisresolutsiooni muudat-, kaks muudatusettepanekut, muudatus kuus. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see muudatus on tagasi lükatud. muudatus seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. muudatusettepanek seitse on tagasi lükatud. muudatus üksteist on tagasi võetud ja muudatus kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud see muudatusettepanek on tagasi lükatud. nüüd muudatus kaksteist, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatus kolmteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus ei, kontrollime eelmist siiski. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. ma vabandan, ütleb esimees. minu viga. nüüd hääletame muudatust üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud, muudatus kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nüüd on siis hääletus lõppenud ja muudatusettepanek on tagasi lükatud muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame ühisresolutsiooni eelnõud, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud suure häälte enamusega vastu võetud, suur aitäh kõigile! teised ettepanekud langevad ära ja nüüd läheme hääletuse seletuste juurde. Do la parola al collega Mikolasik Miroslav per un minuto, prego. härra Miroslav saab sõna üheks minutiks. lugupeetud härra president, kolleegid, vastavalt äh,